notes tonight. Okay. So just put on the agenda. Okay, ladies and gentlemen. niisiis, daamid ja härrad, kas me võime tänaõhtuse koosoleku päevakorra kinnitada? jah, hästi. veel mõned kiired teadaanded veebiülekannet, meil ei ole tegemist hea pretsedendiga, aga tehniliste piirangute tõttu see koosolek salvestatakse ja eh, seda saab veebis vaadata hiljem ja tõlge on olemas kõigisse keeltesse, välja arvatud nelja keelde, mille kohta teil peaks üksikasjad olema. Eh, tahaksin tervitada nii IMCO kui ka ITRE komisjoni liikmeid, kes on teinud koostööd väga hästi eh, selle raporti osas ja tahaksin tervitada ka asendusliikmeid ning tahaksin teile meelde tuletada, eh, meil oli äh, tuhat kakssada kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut ja sinna me ei loe hulka teiste komisjonide arvamusi ja tahaksin tõesti tänada nii proua Kallast ITRE komisjonist kui ka proua Gebhardtit IMCO komisjonist ja variraportööre tohutu suure töö eest, mida nad on ära teinud, hea koostöö eest ja paljude kohtumiste eest ja iseäranis tahaksin tänada sekretäriaati, nõunikke ja assistente, kes, nii nagu mina tean, on teinud äh, väga pikki tööpäevi selleks, et jõuda sellesse punkti, kus me täna oleme viiskümmend neli kompromissmuudatusettepanekut. ma ei tea, kas see on rekord hääletusnimekirja jaoks või ei. ja ma tahaksin äh, avaldada tunnustust ka variraportööridele ja kaasraportööridele ja teiste komisjonide raportööridele, kes mängisid aktiivset rolli iseäranis viimastel variraportööride kohtumisel. niisiis, see hääletus peaks kestma kaks ja pool tundi umbes, aga ma kuulsin, et, et meil õnnestub siiski seda teha kiiremini. ning äh, nüüd annan Eh, juhatamise üle oma kaasjuhatajale Jerzy Puusekile, kellega me oleme selle raporti osas koostööd teinud, aitäh Viki! me oleme eh, loonud suurepärased klastrid kaheksast komisjonist ja kuus on teinud veel meiega koostööd ja meil on olnud siis pidev kontakt kahe juhtkomisjoniga, see on siis meie vastus uue Euroopa Komisjoni formaadile ja see on väga hea vastus, sest me saame aru, et me oleme vastutavad digitaalse ühisturu eest, aga ka digitaalse liidu eest, sest tulevikus peaksime üles ehitama digitaalse liidu, see on raske, aga väga oluline teema, me teame seda väga hästi ja nagu Viki ütles, meil on olnud väga hea koostöö kõigi kuue komisjoniga, kompromisse ei olnud kerge saavutada, aga ma tean, et hääletusnimekiri on meil täna väga paks, aga ma loodan, et see hääletus siiski ei ole nii pikk, nagu me ootasime, nii et, et edu meile kõigile järgmiseks tunniks ja kahekümneks minutiks. aitäh! jah asi alati nii ei ole, aga mina juhatan esimest poolt hääletusest ja härra Puusek teist poolt. nii et, et loodetavasti eh, läheb meil kõik hästi ja kõigepealt kiiresti, kas me saame esimese detsembri koosoleku protokolli kinnitada, kui vastuväiteid ei ole selle koosoleku lõpuks, siis loeme protokolli kinnitatuks. ja nüüd läheme siis hääletuse juurde tahaksin teile meelde tuletada ühtekokku sada kaheksakümmend hääletust, kas kellelgi on mingeid teateid? jah. tahaksin meelde tuletada, et eh, muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend kuus tegelikult ei ole kompromissiga neliteist A kaetud ja me peame seda eraldi hääletama sekretäriaat on äh, sellest teadlik, aga nad ei suutnud hääletusnimekirja õigeaegselt parandada. sekretäriaat ütleb, et see muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend kuus on nende arvates kaetud kompromissiga neliteist A. vabandust kompromissiga kolm B, mis puudutab konkurentsipoliitikat, niisiis muudatus kolmsada üheksakümmend kuus puudutab konkuri-, konkurentsipoliitikat ja sekretäriaal arvab, et suurem osa teie muudatusettepanekust on kaetud kompromissiga kolm B, mis puudutab konkurentsiõigust. Other... Are there any other kas on veel küsimusi, ei ole? siis võime hääletust alustada. niisiis kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudat sada seitsekümmend seitse poolt, vastu. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kaks, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. meil võib olla mõne napp hääletustulemust ja siis kontrollin kaks, kolm, kuus poolt. vabandust, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime nii, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli A poolt, vastu, erapooletud, kontrollime tagasi lükatud. Employment kaksteist ja kolmkümmend viis on seotud lisaga kompromissile kakskümmend viis ja hääletame siis, kui sinnani jõuame. Employment seitsekümmend neli poolt, vabandust, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud employment nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime. mulle tundub, et võeti vastu. jah, minu viga. muudatus kaks, seitse, kuus poolt, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatavad, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus lehekülg, kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kolmsada kuuskümmend neli. vastu võetud, see, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada üks poolt vastu, erapooletud, kontrollime. tagasi lükatud, sest siin on osade kaupa hääletus nelisada kaks ja nelisada kolm, see on kustutus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline rah muudatus Rahvaparteilt, sellega hääleta, seda hääletame, kui jõuame kompromissini kakskümmend kaheksa, kompromiss üheksa, leheküljel kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lisakompromissil üheksa poolt, vastu, erapooletud uuesti, hääletame uuesti, niisiis lisa poolt, vastu, kontrollime. sotsiaaldemokraatidest üks hääletaja liiga palju. kas üks sotsiaaldemokraat võtaks palun oma kaardi masinast ära? võib-olla mõni asendusliikmetest? sotsiaaldemokraatide fraktsioonist on üks hääletaja ülearu, aitäh. see on tagasi lükatud. ei, vabandust, vastu võetud, ütleb esinaine. kompromiss, äh, mis oli lisanduseks üheksa, nelisada nelikümmend neli nüüd, see on kustutamine. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis kümme B muudatus neli, viis, kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kolm poolt, see on kustutus jällegi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuuskümmend üheksa poolt, nelisada kuuskümmend üheksa, nelisada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss siin kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisandus neljateist A-le poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksakümmend seitse poolt, ei, see langeb ära, kontr-, nelisada üheksakümmend seitse langeb ära, muudatus nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime vastu võetud. nelisada üheksakümmend üheksa langeb ära. viissada üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime see on tagasi lükatud, viissada poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kontrollime, see on tagasi lükatud, kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja lisandus kompromissile viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kolmkümmend seitse poolt, vastu, kontrollime tagasi lükatud. viissada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada nelikümmend kaheksa poolt ja viissada nelikümmend üheksa ka poolt, vastu, kontrollime vastu võetud. viissada viiskümmend on kustutamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh,. viis, kaheksa, viis poolt, vastu. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime viissada kaheksakümmend viis. vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kuussada kümme poolt, vastu. kontrollime seda vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist A poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kompromiss kaheksateist A vastu võetud. lisandus kompromissile kaheksateist A, niisiis lisandus poolt, vastu, kontrollime seda ka. neli inimest peaks veel hääletama. neli peaks veel hääletama. kolm, kaks, kõik tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. tagasi lükatud kultuur kakskümmend neli, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vas-, vastu võetud. kontrollime. vastu võetud kultuurikomisjon kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime. tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lisandus kaheksateist B-le poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd annan juhatamise üle härra Puuse. aitäh, Viki! suur tänu sulle! Lähme siis edasi. kuussada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksateist A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lisa kompromissettepanekule üheksateist A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, kuus, kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kuussada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuussada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lisakompromiss oli kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. vastu, see hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. seitsesada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. lisa üks kompromissile kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid pigem vastu võetud, aga kontrollime. kahjuks peame kontrollima. lisa üks kompromissile kakskümmend üks. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lisa kaks kompromissile kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. sama häälte enamus. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, uus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksasada, kes on poolt jah, kallid sõbrad, kõik on korras, kaheksasada, kes on poolt, vastu ja kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaheksasada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksasada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud plokk, kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lisa üks, kompromissettepanekul kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. lisa kaks kompromissile kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. lisakompromissile kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime ka seda. lisakompromissile kakskümmend viis, hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksasada üheksateist, kes on poolt? muudatusettepanek üheksa, üks, üheksa, kes on poolt? kes on poolt? kas te olete valmis? vastu? erapooletuid? seda kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lisa üks kompromissile kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, minu meelest vastu võetud, aga kontrollime lisa üks kompromissile kakskümmend kuus ja nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. lisa kaks kompromissile kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime ka seda. lisa kaks kompromissile kakskümmend kuus, hääletus on lõppenud, vastu võetud. taevas hoidku. üheksa, neli, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime üheksa, neli, kaks hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa, neli, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. üheksa, neli, neli, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa, viis, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, aga kontrollime ka seda. üheksa, viis, neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksasada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime. üheksa, viis, viis. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksa, kuus, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. olgu, kontrollime üheksa, kuus, üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kakskümmend seitse A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tuhat kolmkümmend neli, üks null kolm neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tuhat kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, kontrollime, tuhat kolmkümmend viis hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. tuhat nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tuhat nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. tuhat nelikümmend üks, hääletus on alanud tuhat nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend kaheksa. sellele on ka suuline muudatusettepanek. kas keegi on vastu suulisele muudatusettepanekule? Te võite seda ka ise lugeda. kas keegi on vastu suulisele muudatusettepanekule? jah, sotsiaaldemokraadid on äh, vastu äh, kõigile suulistele muudatusettepanekutele. seega me hääletame kompromissi kakskümmend kaheksa ilma suulise muudatusettepanekuta. kompromiss kakskümmend kaheksa mitte muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. tuhat seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. tuhat seitsekümmend üks hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tuhat kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime ka seda, tuhat kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. edasi tuhat ükssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, tuhat ükssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, tuhat ükssada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. tuhat ükssada viiskümmend seitse, kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromissettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üks, üks, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, tuhat ükssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. tuhat ükssada üheksakümmend üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud vastu võetud. tuhat kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. tuhat kakssada kaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kolm A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lisa üks kompromissile kolmkümmend kolm C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lisa kaks kompromissile kolmkümmend kolm C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm D, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üks, kaks, kolm, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tuhat kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. tuhat kakssada nelikümmend kaks, kontrollime ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis A, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. tuhat kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kuus A, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. üks, kuus, viis, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ja seda kontrollime elektrooniliselt. üks, kaks, kuus, viis üks, kaks, kuus, viis, selline muudatusettepanek on meil siin, tuhat kakssada kuuskümmend viis. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja ta tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, tuhat kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vabandust kontrollime. ilmselt tagasi lükatud, kuid kontrollime, tuhat kakssada seitsekümmend seitse hääletus on alanud. nagunii tagasi lükatud, aga kontrollime ikkagi, siis on parem õhtul magama heita, kui oleme selles päris kindlad. jah, tõesti tagasi lükatud, tuhat kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime siis sedagi, tuhat kakssada kaheksakümmend üks kontrollime ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tuhat kakssada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss null, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid kontrollime. kuuskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada neli, kes on poolt vastu, erapooletuid kontrollime, sada neli. sada neli ja hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. sada nelikümmend üheksa, kontrollime. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. pigem tagasi lükatud, kuid kontrollime. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid samamoodi tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuid kontrollime. sada viiskümmend seitse, kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada kuuskümmend kaks, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime ka seda. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd, kolleegid peame me ootama, kuni kell saab üheksateist kakskümmend, kakskümmend kakskümmend ehk siis kakskümmend minutit kaheksa läbi, kuidas te sellesse suhtute? kui te meie käest küsite, siis võime ka kohe hääletada. Viki on selle poolt, et me hääletame kohe, niisiis elektrooniline lõpphääletus, nimeline lõpphääletus ja see hääletus on avatud nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kaheksakümne poolthäälega uh,. Ah, lugupeetud daamid ja härrad, te ei näe siin naeratamas kahte raportööri, palun tõuske püsti ja pöörduge publiku poole You see, uh, we create me eh, lõime tõelise koostööklasteri ja meil on veel palju legislatiivset tööd teha. niisiis oleme valmis suurepäraseks koostööks. vähemalt kuues komisjonis Euroopa Parlamendis, suur tänu teile. kui teil on kohtumisi kell kaheksa, siis peate sinna minema Hmm. ma tean, et mõned ei tahtnud kuskile minna. Viki, teil on sõna. suur tänu, palju õnne, häid jõule ja loodetavasti jaanuaris jõuame sellega täiskogusse. aitäh ja häid jõule. raportöör soovib midagi öelda. kallid sõbrad. kas soovite midagi öelda?